Αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια... πρώτο θέμα της ημερήσια... Kallid kolleegid, härra Sassooli, kas teil on protseduuriline küsimus, palun? jah, andke andeks, härra president, kuid lubage mul tänada kolleege eile vahistati Itaalias viis äh, inimest, kes valmistasid ette maffiarünnakut äh, härra Crocheta vastu, kes on Euroopa Parlamendi saadik ning endine äh, siit, ühe Sitsiilia linna peaminister, vabandust, linnapea. kahekümnes jaanuar oleks olnud see päev, kus selline koletu rünnak oleks ellu viidud ma viitan veel sellele, et Belgia ametivõimud ei ole suutnud härra Crocetole ihukaitseid veel seni korraldada, kuigi ta on politsei kaitse all olnud, nagu parlamendi president teab ja ma tahaksin, et Euroopa Parlamendi president näitaks üles solidaarsust meie kolleegi suhtes kogu parlamendi nimel ning et võetakse samme selleks, et tagada härra Crocetale piisav kaitse Euroopa Parlamendi saadiku tööd tehes, aitäh! suur tänu, härra Sassooli, teil on täiesti õigus äh, see küsimus tõstatada siin täiskogu saalis. suur tänu teile! esimene päevakorrapunkt puudutab Euroopa Ombudsmani valimist. vastavalt artiklile kakssada neli meie kodukorrast esitatud on kolm kandidaati ja loen need ette tähestikulises järjekorras, härra Vittorio Bottoli, härra Nikiforos Diamanduros ja härra Pierre-Yves Monet. kandidaat peab saama parlamendi enamuse hääled ja nüüd läheb härra president üle inglise keelele, ta ütleb ja katsetame seda süsteemi natukene, tagamaks selle, et kõigepealt on äh, kohal kolmsada kuuskümmend kaheksa saadikut, kodukord näeb ette seda. ma tean, et teid on siin nii palju, aga me kontrollime seda ikkagi ja see meeldib veel teile. see kõik on väga huvitav, mis nüüd järgneb. ma pean kordama teile ka neid äh, juhiseid, mis on kõigile jaotatud äh, teie emakeeles. kõigepealt peate te kursori viima valitud kandidaadi kohale. selle jaoks kasutage äh, neid siniseid nuppe teist paremal ja siis vajutage pluss nupule. põlema peaks süttima äh, sinine tuli, mitte roheline, mitte oranž, vaid sinine. ja siis tuleb väike tärn kandidaadi nime ette. said kõik aru? nüüd edasi kui te tahate oma kohaloleku teavitada ilma hääletamata, siis vajutage nupule number null. kolmandaks, te võite oma häält muuta enne, kui hääletus on suletud, uuesti valites esimese kandi, minnes kursoriga esimese kandidaadi kohale, vajutas nulli ja siis viite kursori äh, uue kandidaadi kohale ja val-, vajutate siis uuesti pluss-nuppu see kõik on väga keeruline, kallid kolleegid, ma saan aru, ja kuivõrd see on nii keeruline, kontrollime kõigepealt, katsetame. ja meie katsel on ka kolm kandidaati tähel-, tähestikulises järjekorras jällegi, loen ette, sellega me kontrollime ka Euroopa Parlamendi kultuuriteadmisi ja kultuuriteadmiste sügavust, meie kandidaadid on Picasso, Renoir ja Van Gogh, kas me oleme valmis kõik? hääletus on avatud. Okay, everyone should vote. kõik peaksid nüüd hääletama, mu-, liigu, liikuge kursoriga nime kohale, vajutage sinist nuppu või tähendab, vajutage plussnuppu. okei okay., has, has everyone El Greco. El Grecot ei pandud siia millegipärast. mina oleksin küll tahtnud, aga ei. Has everyone voted? kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on suletud. hääletus on suletud. tihe rebimine, Van Gogh kakssada nelikümmend Renoir kakssada kolmkümmend kaheksa ja õnnetu Picasso sada kuuskümmend kuus häält. What would have the majority been here? Okay. Okay, now I think we're ready to move to the vote. Läheme siis nüüd selle päris hääletuse juurde me peame nüüd siis eh, uued nimed süsteemi panema, hääletus toimub täpselt samamoodi. kas te plaksutate sellepärast, et te olete rõõmus Van Goghi üle või tahate sõna saada? minu masin ei tööta, härra president. saadame teile tehniku.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 meie hääletus, hääletus on avatud, teil peaks olema ekraanil kolm nime. kas kõik on jõudnud hääletada? siis on hääletus suletud συγκέντρωσαν ο κύριος Διαμαντούρος niisiis, härra Diamanduros, kolmsada nelikümmend häält, üle kuuesaja hääle, härra Monet kakssada kaheksakümmend üheksa ja härra Botoli üheksateist. niisiis, härra Diamanduros on esimesel voorul ära valitud. õnnitlused härra Diamandurosele, kui soovite, võite tulla saali. õnnitlused äh, ka teistele kandidaatidele. Äh, see valimisprotsess oli väga raske, kõik kandidaadid käisid komis-, poliitiliste fraktsioonide ees äh,, suur tänu teile kõigile, kas härra Diamanduros on parlamendis? on behalf of the on behalf of the Euroopa Komisjoni sõnal on, nimel on nüüd sõna volinik Malmst-, Wallströmil. Thank you very much, Mr President, honourable members, I first of all suur tänu, president, auväärsed parlamendiliikmed, tahaksin Nikiforost ja Madorost õnnitleda Euroopa ombudsmaniks tagasivalimise puhul. nagu on märgitud meil eelmise aasta aruandes. oluliseks tööks on saavutada kodanike usaldus Euroopa Liidus ja sellega me võime kõik nõustuda. me kõik saame anda omapoolse panuse sellesse tähtsasse töösse nii institutsioonidena kui ka üksikisikutena. suhted komisjoni ja ombudsmani vahel on olnud alati head ja konstruktiivsed, meie koostöö on muutunud veelgi sujuvamaks ja produktiivsemaks aja jooksul. nii et ma arvan, et see mees ja tema meeskond on teinud palju, aidates äh, tugevdada komisjonis äh, ametnike kultuuri. Äh, me oleme kuulnud kriitilisi märkusi ja oleme näinud valmisolekut saavutada rahumeelseid sõbralikke lahendusi. ma olen kindel, et sellised suhted jätkuvad ja me kindlasti jälgime hoolikalt ombudsmani tegevust ja tema ettepanekuid. eelolevad aastad saavad olema ombudsmani jaoks huvitavad ja väljakutsuvad. Lissaboni leping pakub kindlasti palju uusi võimalusi ja Äh, õigus heale haldusele on äh, sisse kirjutatud põhiõiguste hartasse, nagu te teate. ma olen kindel, et äh, ombudsman annab oma panuse demokraatia tugevdamisse Euroopas, vahendid selleks on läbipaistvus ja teenustele orienteeritud institutsioonid. meil kõikidel on kohustus ja vastutus toetada teda selles, nii et veel kord õnnitlused ametisse valimise puhul ja soovin parimat tööd äh, nende oluliste ülesannete täitmisel, mis meid ees ootavad, aitäh! suur tänu, proua Alström ja suur tänu ka komisjonile ja nüüd me jõuame hääletuse juurde lihtsustatud menetluse alus proua Hübneri ähm, raport osasse puudutab ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise ajutist peatamist teatavate tööstustoodete impordi suhtes Madeira Assooride autonoomsetesse piirkondadesse. ja nimeline hääletus. hääletamine on alanud kas äh, asi on jälle härra Van Goghis? küsib härra president. ma arvan, et me oleme nüüd nii kaugele jõudnud. niisiis, kuni tehniline viga on kõrvaldatud, siis ma ütleksin veel paar sõna ähm, vastavalt artiklile kakssada neli äh, jõuame me jõuame nüüd ähm, Euroopa Liidu kohtu üldkohtu kohtuniku valimise komitee liikme juurde. ja hääletamine on lõppenud kuussada kuuskümmend antud häält ja kuussada kakskümmend kaheksa poolt häält, proua Hübner, õnnitlused. ja nüüd me jõuame mm, Euroopa Parlamendi otsuse ettepaneku kohta nimetada Euroopa Liidu kohtu ja üldkohtu kohtuniku ja kohtujuristi valimise komitee liige. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud õnnitlused. ja nüüd lõpetuseks. Eva Jolie raporti hääletamine, see puudutab siis AKPÜ koostöölepingut, teine muutmine, see puudutab siis Cotonou lepingut ja tuleme muudatusettepanekute juurde, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud neljasaja üheksakümne kuue häälega. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmesaja üheksakümne seitsme häälega. palun, teil on sõna. Uh, jah, me saadame teie juurde tehniku, kes selle vea kõrvaldab. nüüd muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmsada üheksakümmend kaks häält vastu võetud. nüüd muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiesaja üheksa häälega. härra Schulz, suur tänu teile selle toetuse eest muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmesaja neljakümne häälega. ja lõpphääletus kogu raporti osas, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. õnnitlused proua Jolile. ja nüüd tuleme hääletusselgituste juurde. kõigepealt, mis puudutab Euroopa Ombudsmani valimine, härra Bonsignore, palun con questo voto il Parlamento europeo. selle hääletuse